et nüüd alustel sadamatel, sadamavõimudel ja liikmesriikidel on, on see kakskümmend neli kuud ettevalmistusaega, et nad saaksid selle määrustikuga ellu rakendatud. volinik Kallas, te olete välja tulnud suurepärase lennu, lennureisijate õiguste kaitse infokampaaniaga ja ma paluksin teilt, et selle kahekümne nelja kuu jooksul mi-, mis, mispärast peab jõustuma ka meretranspordi reisijate õiguste kaitse, et te korraldaks infokampaania ka selle sektori jaoks. suur tänu! suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. Now we pass, we, we move on the nüüd me liigume edasi soovitus teiseks lugemiseks, raportöör Anne Jensen ja raport Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega. ma annan kohe sõna Anne Jensenile, raportöörile ja tal on sõna neljaks minutiks. aitäh intelligentsed transpordisüsteemid, mis see tähendab? see tähendab äh, kõiksuguseid infosüsteeme, mis võiksid transpordisüsteemi tõhusamaks muuta äh, ja muuta transpordisüsteemid ka keskkonnasõbralikumaks. Äh, linnades kasutatakse GPS-i, või, võib kasutada mitmesuguseid e-maksusüsteeme, igasuguseid intelligentseid süsteeme on juba olemas, aga eh, palju on ka alles väljatöötamisel, mis võimaldavad siis informatsiooni veelgi paremini edastada, eh, võimaldavad eh, reaalajas in-, infot anda liiklusummikute järjekordade kohta, samuti on oluline õnnetuse koha, õnnetuste puhul e-kõne või e-call süsteem, mis võimaldab reaalajas kiirelt infot edastada. ma rääkisin intelligentsetest transpordisüsteemidest tervikuna algusel, sellepärast et ähm, need süsteemid puudutavad mitmeid erinevaid aspekte. alguses ma olin natukene pettunud, sellepärast et äh, et ähm, igapäevareisidel tekitavad mitmesugused tõrked, kas siis lennukile jõudmisel, hommikutes seistes äh, või mingid muud tõrked, äh, palju probleeme. me ei suutnud aga probleeme lahendada, sellepärast et meil ei olnud norme, meil ei olnud ühtset süsteemi, raamistikku ja me ei suutnud tagada äh, lihtsustatud liiklemist ühest liikmesriigist teise, arvestades kõiki neid infosüsteeme, mis meil juba olemas on, iseäranis näiteks kaubavedude puhul, rahvusvaheliste kaubavedude puhul. seetõttu on tähtis defineerida, millised on transpordisüsteemid, milliseid samme tuleb võtta samuti tuleb tagada informatsiooni laekumine liiklusohutuse kohta, teeolukorra kohta üldiselt tuleb kasutusele võtta e-kõne süsteem ning äh, kaubavedude puhul peab olema veokijuhtidel võimalus broneerida äh, sobivaid parkimispaiku, et tagada liiklusohutus oma töös saime aru, et praktikas on nende süsteemidel rakendamisel mitmeid probleeme. Euroopa Parlament soovis spetsiifilised ühtsed normid välja töötada, aga nõukogu ei olnud päris kõigega nõus. nimelt äh, nende sätete praktikas kohaldamise osas oli nõukogu arvamus teistsugune paneme kõigepealt normid paika, siis räägime nende kohaldamisest, samas peab ütlema, et ähm, koostöö on olnud hea, tahaksin tänada äh, kolleege Dikaot, Prepulsi, tahaksin eriti tänu avaldada eesistujamaale Rootsile, kes omal ajal tegi väga palju selleks, et Euroopa Parlamendi ettepanekud ka nõukogus arvesse võetaks. räägime ka komisjonist komisjon tegelikult e, oli nende mõtete algatajaks ja aitas kaasa ühis, ühisele kokkuleppele, tänan. suur tänu, proua Jensen ja nüüd härra volinik Siim Kallas, palun. suur tänu. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. mina tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, eelkõige proua Jensenit, raportööri, selle intelligentsete transpordisüsteemide raporti eest, samuti tänan ka kõiki, kõiki variraportööre selle ja kõiki, kes on kaasa aidanud sellele eh, tegevusele. selle seadusandliku ettepaneku teise lugemise lõpus tahaksin ma veel ükskord rõhutada, et see on poliitiliselt väga oluline väga oluline küsimus. IT-rakendused, näiteks nagu automaatne hädaabikõne, info edastamine transpordi kasutamisele, ka kasutajatele ja nii edasi ja nii edasi, parandavad kõik teede ohutust. viimase paarikümne aasta jooksul on komisjon kasutanud igasuguseid võimalusi IPS lahenduste parandamiseks, aga intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt maanteetranspordis on olnud oluliselt aeglasem, kui meile oleks see meeldinud ning seda on tihtipeale rakendatud ainult killustatult ja fragmenteeritult. meie püüdlused ühtlustamise ja standardimise osas ei ole siiamaani väga tugevaid tulemusi andnud. seetõttu tuli komisjon välja tegevuskavaga ja ettepanekuga maanteetranspordi alas, alal, vallas intelligentsete transpordisüsteemide rakendamise osas. komisjon on seda meelt, et nõukoguga saadud läbirääkimistel saavutatud kompromiss on tasakaalus ning komisjoni ja parlamendi soove on piisavalt arvesse võtnud. siinkohal olen ma eriti rahul proua Jenseni soovitusega tran-, transpordikomisjonist, äh, mis toimus kahekümne kolmandal juul, juunil ning mul on väga hea, ma väga suure huviga ootan selle küsimuse, selle raporti üle hääletamist homme meie täiskogul. me, komisjon teeb kõik, mis meie võimuses, et intelligentsed öö, äh, transpordisüsteemid saaksid paremini ellu rakendatud. tänan teid tähelepanu eest. tänan, härra Kallas. nüüd ma annan sõna kor-, kolleeg Tiiter Kohile üheks minutiks. vabandust, pooleteiseks minutiks suur tänu, härra president, härra volinik, daamid ja hällad, härrad. homme toimub meil hääletus intelligentsete transpordisüsteemide üle maanteetranspordis ning nende nende liidesed teiste transpordisüsteemidega on niivõrd olulised, kogu see asi on niivõrd oluline, et me räägime tegelikult täiesti uuest ajastust transpordis. transporti koordineerivad väga suured ja tegevuskavad nüüd, mis tagavad selle, et intelligentsed transpordisüsteemid saavad olema uute transpordisüsteemide lahutamatuks osaks. see tähendab loomulikult, me ei tea küll täpselt veel, millal käivituvad intelligentsed transpordisüsteemid ja nende kasutamine, aga küll saame sellegi teada. nüüd teiseks on intelligentsete transpordisüsteemide panus ka see, et transport üldiselt saab olema puhtam ning see pakub meile täiendavaid võimalusi mitmemodaalsus lisaks tegu, tegutsemiseks. teiseks kaitstakse paremini andmeid, infrastruktuur paraneb ja loomulikult paranevad ka juurdepääsu ja muud teenused nii üksikisikutele kui ettevõtetele. kõik need asjad on Euroopa kakskümmend kakskümmend programmi osad ja eh, Euroopa transpordi tulevikukavade osad oluline on ühilduvus uute ja vanade süsteemide vahel ning nende ühild- ne, suund sellele ühilduvusele on va- kooskõlas parlamendi soovidega. meile meeldiks muidugi, kui äh, intelligentsete äh, transpordisüsteemide rakendamine vaadataks läbi nii ruttu kui võimalik, nii et me saaksime hakata neid rakendama niipea kui võimalik. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, härra Kokk ja nüüd on sõna proua Tikaul, kaks minutit, proua Tikaul. suur tänu, härra president, härra volinik. intelligentsete transpordisüsteemide rakendamine maanteetranspordis ja nende liidesed teiste transpordiliikidega on väga oluline samm edasi maanteeliikluse ohutumaks muutmise osal. ma soovin tänada kõiki äh, raporti koostajaid selle eest, et direktiivi rakendusala on laiendatud ja soovitakse neid ühendada teiste transpordiliikidega. nüüd hakatakse intelligentseid transpordisüsteeme kasutama nii reisijate sõidukite kui sõidukite puhul ja nende vaheliste suhtu-, vahelises suhtlemises, samuti kasutatakse seda linnatranspordis ja linnatranspordi seoses teiste transpordiliikidega. parlament esimesel lugemisel palus kõikide nende asjade rakendamist ja samuti seda, et andmekaitsest väga korralikult kinni peetaks. siin pannakse paika neli äh, prio-, prioriteetset valdkonda. komisjon on võtnud kohustuse kiiresti hakata sellega tegelema kaks tuhat neliteist on aasta, kui tuleb Euroopa tasandil multimodaalsete reisiteabeteenuste pakkumise kohta infot esitada. kaks tuhat kolmteist reaalajas liiklusteabeteenuse pakkumine ning ta kaks tuhat kaksteist minimaalse liiklusohutusega seotud teabe tasuta pakkumine ning kaks tuhat kaksteist e-kõne ehk hädaabikõne kasutuselevõtt kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist tuleb äh, tagada ka äh, veokitele ohutute parkimiskohtade edastamine nimetatud, nimetatud süsteemi abil äh, teatavad muutused tekkisid ka seoses äh, Lissaboni leppe rakendumisega. komisjon võtab vastu delegeeritud äh, tegevusena. Äh, tegu on alles algusega ja me loodame, et nii komisjon kui liikmesriigid edastavad vajalikud ressursid nende süsteemide ellurakendamiseks. suur tänu, proua Dikau ning nüüd on sõna proua Kesin Meissneril üheks minutiks suur tänu, härra president. ma olen üsna nõus Dieter Kochiga, kui ta räägib intelligentsetest transpordisüsteemidest kui täiesti uuest ajastust transpordis, täpselt nii see on. eelmisel aastal ma nägin, kuidas veokid omavahel infot vahetavad, tundub hullumeelne, aga tõesti, tuleviku intelligentsed transpordisüsteemid hakkavadki niisugused välja välja nägema ning raskekaubaveokid saavad spetsiaalsete seadmete abil eh, teada, kus teel on mingid takistused või kus jalakäija läheb üle teed. Need kõik aitavad ju ära hoida avariisid ja õnnetusi ning eh, proua Jenseni raport tõesti näitab meile, mis juba on olemas selles vallas ja mida meil tulevikus vaja läheb, tagamaks suuremat teede ohutust, takist-, vältida liiklusummikuid, õnnetusi ja paremini kaitsta kaitsta keskkonda. tahan nimetada veel ühte asja. Eh, Saksamaal Hannoveris on meil intelligentsed transpordisüsteemid nii-öelda juba paigas, me mõõdame seal kiirust, teadmaks, kui kiiresti inimesed peamiselt sõidavad. nii, see on väga hea asi ja seda on meil rohkem vaja. nüüd annan sõna proua Freda Prefolsile üheks minutiks, üheks ja pooleks minutiks suur tänu, härra president. mina olen eriti rõõmus selle üle, et lõppude lõpuks on paika pandud ITS-i eh, raamistik, kolleegid juba ütlesid, et selle tulemuseni oli väga raske jõuda, eh, aga meie raportöör proua Jensen tegi tohutuid jõupingutusi, eh, läbirääkimised olid pikad ja rasked, aga lõpuks on meil tulemus käes, suur tänu proua Jensenile. kui me mõtleme saastumisele ja liiklusummikuteta, äh, siis ei saa ITS-i algatust küll alahinnata. tegemist on uuendusliku lähenemisega ja üle-euroopalise lähenemisega, mis on eriti oluline, sest äh, see annab võimalused äh, ähm, intelligentsete transpordisüsteemide kasutamiseks ähm, koordineeritud Äh, moel. samuti on tähtis, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tulevatel aastatel äh, pühenduksid tõsiselt prioriteetsetele valdkondadele, kus ITS-i rakendada. komisjon tegi ettepaneku kuuekuulise tähtaja osas ja äh, delegeeritud õigusaktide väljatöötamiseks aga me tahame, et need teenused, mida me ette näeme, e, need ikkagi aitaksid transpordi kasutajad ja e, tooksid kasu ka nii-öelda viletsamas olu-, olukorras olevatele reisijatele. suur tänu! ja nüüd Rosbach. minut kolmkümmend sekundit suur tänu, härra president. minu auto aknal on väike aparaat, mis äh, võimaldab alati registreerida teetollid. muide, naaberriikides reisides on see väga tähtis, kui ma tean, kus on äh, maksulised teed ja äh, kõige sellega seoses tahaksin tänada eh, proua Jensenit kõigi nende nimel, kes Euroopas palju reisivad. selle direktiivi osas on väga suur töö ära tehtud. direktiivi ettepanek sisaldab konkreetseid tehnilisi aspekte ja pean ütlema ka seda, et äh, tema nõuab teatud oluliste sätete vastuvõtmist, eh, mis muudaksid elu ka eh, veokijuhtidele lihtsamaks Euroopas. kahtlemata tuleb heaks kiita eh, meie head kavatsused, kuigi nõukogu pole meiega alati nõus, läheme edasi siis samm-sammult kindlasti on vaja meil selleks poliitilist tahet. suur tänu! suur tänu, proua Rõõsbach! ja nüüd saab sõna härra Kumutsakos. minut kolmkümmend sekundit. suur tänu, president! intelligentsete süsteemide rakendamine transpordisüsteemis ja erinevate transpordi süsteemide ühendamine on ääretult oluline. see on Euroopa transpordipoliitika ees seisev suur väljakutse. eelnevad kolleegid rääkisid uuest ajastust transpordis ja neil on täiesti õigus. intelligentsete süsteemide läbi saame me saavutada ohutumad ja tõhusamad transpordisüsteemid ja ka äh, puhtamad, keskkonnasõbralikumad transpordisüsteemid. härra president kui me kiidame need intelligentsed süsteemid heaks, tuleb see kasuks meie, kõikidele meie kodanikele, sest praegune vabatahtlik lähenemine ei ole olnud piisav. me peaksime paika panema miinimumstandardite taseme, kui me soovime, et need süsteemid rakendataks meie transpordisüsteemides võimalikult kiiresti. nagu ütles ka proua raportöör, muuseas ma õnnitlen teda samuti, et me peame kiiresti edasi liikuma, kiitma selle määruse heaks homme. läbirääkimised on olnud ju väga rasked, aga nüüd on aeg edasi liikuda. viimane asi, mida meil tarvis on, on veel üks viivitus, mõttetu viivitus meie järele, meie aruteludes. suur tänu veel kord raportöörile. suur tänu, nüüd proua Jaala Sender, poolteist minutit suur tänu, president. ma sooviksin õnnitleda proua Jensenit tema pühendumuse ja järjekindluse puhul transpordisüsteemide kallal töötamisel, et need oleks rohkem harmoneeritud ja üksteisega seotud. viimasel paaril päeval olen ma lugenud, et Brüsseli transpordioperaator oli valmis andma, andma äh, autojuhtidele äh, jooksvat infot, et nad saaksid oma reise paremini paran-, äh, paremini ette kavandada. see on täpselt see, millest proua Jensen rääkis ja me peaksime selliseid süsteeme edasi arendama üle terve Euroopa. transpordisüsteemide, transpordiviiside vaheline seotus on ääretult oluline, eriti seetõttu, et see parandab liiklusohutust. ma toetan seda, et ECOL-i süsteem laiendataks tervele äh, Euroopale. loodetavasti tulevikus saab seda rakendada kogu Euroopa infrastruktuuris, isegi kaugemal. eriti, mis puudutab maapiirkondades kasutatavaid sõidukeid, näiteks minu kodupiirkonnas hukkus üks inimene, sest ei olnud võimalik kiiresti kiirabil kohale jõuda. seetõttu ma arvan ka näiteks, et ohutute turvaliste parklate mõte on väga hea ja ka seda tuleks laiendada tulevikus kõikidele Euroopa transpordivõrgustikele. veel üks asi, Galileo oli selliste teenuste platvormiks ja ma loodan, et härra Tajani ja härra Kallas hoolitsevad selle eest, et äh, intelligentsed transpordisüsteemid on meie transpordi tulevikuks. suur tänu, nüüd härra Rossi, üks minut. kolleegid, president, transpordi parem juhtimine ja suurem liiklusohutus on intelligentsete transpordisüsteemide loomise eh, eh, põhjuseks. me soovime tagada eh, teenuste pakkumise järjepidevuse, transpordisüsteemide parema sidususe ja peamiseks küsimuseks on siin tegelikult uute süsteemide tasuvus. erinevate transpordi, erinevad transpordiliigid tuleb ühendada, meil on tarvis integreeritud in-, infosüsteeme, tagamaks järjepidevust ja sidusust, millel peaks põhinema meie tulevikusüsteemid, seega oleks mõistlik üle vaadata regionaalsed omapärad, liikluses ja selles, kuidas on ühendatud erinevad transpordiliigid, et me saaksime seda süsteemi täiuslikult ellu viia. niisiis, meil on tarvis läbi viia mitmeid mõjuhinnanguid, kuidas süsteem kriitilistel ajahetkedel toimib, toimib. komisjon peaks läbi rääkima ka kohalike omavalitsustega, et et probleemide puhul transpordis oleks võimalik reageerida kiiresti. suur tänu, härra Rossi, järgmisena härra Koosa üks minut. suur tänu, härra president. mina sooviksin tervitada intelligentsete transpordisüsteemide juurutamist, sest see muudab, need muudavad meie inimeste elu lihtsamaks. ma tooksin välja kolm aspekti esiteks see, mida me nägime siin reisija kaitse, õiguste kaitset, kaitsemise puhul, siis tuleb tunnistada, et Euroopa Parlament soovib tõesti kaitsta ka puuetega inimeste õigusi. ka intelligentsete transpordisüsteemide puhul peaks silmas pidama seda aspekti informatsiooni edastamine on oluline valdkond, siin tuleb eemaldada tõkked mis seisavad puuetega inimeste ees. samuti teame me, et puudu on mõningad mõjuhinnangud, me ei tea, milline saab olema selliste süsteemide ellurakendamise kulu. niisiis tuleks paika panna fondid, tagamaks, et teatud riigid, näiteks Ida- ja Kesk-Euroopas, saaksid ka oma kulud kaetud. suur tänu, nüüd vaba mikrofon ja sõna saab härra Marinescu. Eh, instituirea unui suur tänu, härra president. ühtse raamistiku loomiline, loomine intelligentsete transpordisüsteemide võrgustikeks on oluline samm ühtse trans-, eh, transpordisektori arengus. komisjon peab kaasa aitama tarkade transpordisüsteemide koordineerimisele. raportöörina arvan ma, et koostoimimisvõimelised intelligentsed transpordisüsteemis on ääretult olulised raudteede jaoks, eriti kui me räägime siin liiklusjuhtimisest. meil on tarvis vastastikku tunnustada iseriiklikke spetsifikatsioone, see puudutab ka ähm, info äh,, informaatika pro-, programme, samuti tuleks välja töötada siis samuti on positiivne see, et komisjon soovi-, üritab äh, õhutada moder-, kaasa moderniseerimisele. suur tänu. Kelly, St Kelly. härra Kelly. suur tänu, härra president. võib ju siin öelda, et ainult üsna rumalad inimesed on, ainult rumalad inimesed on intelligentsetele ettepanekutele vastu ja intelligentsetele süsteemidele ei, ei saa ju vastu olla, neid tuleb tervitada. ma tahaksin õnnitleda proua Jensenit ja härra Kallast selle eest, et nad tõid välja keskkonnasõbraliku transpordisüsteemi kasud, sellega käib kaasas ka liiklusohutus, parem parkimissüsteem, ilma jälgimine ja nii edasi. samuti sa-, sellest saab palju kasu meie maanteede kasutajad. mis puudutab maanteeohutust, siis ma sooviksin, et rõhutataks ka aeglaselt sõitvate autojuhtide mõju liiklusõnnete tekkimisele, sest see on ka märkimisväärne. ma tahaksin intelligentset proua Jensenit tänada selle eest, et ta aitas kaasa sellele, et, et meie maanteedest, maanteid said, saaksid kasutada nii rumalad kui intelligentsed liiklejad. suur tänu nüüd, härra Kantšar suur tänu, president. ma arvan, et selle, see ins-, see instrument saaks olla väga kasulik, kui me rakendame intelligentseid süsteeme transpordisüsteemis, aga ma tahaksin rõhutada kahte aspekti, mis puudutavad liiklusohutust. kõigepealt meil tuleb rõhutada seda, et ka raskeveokite jaoks on tarvis turvalisi parklakohti teiseks, kui me räägime siin alg, algajatest juhtidest äh, ja nende ohutusest, siis siin me peame olema väga ettevaatlikud. kui ne-, ne-, nad saavad liiga palju infot korraga, siis nad ei saa keskendud-, keskenduda autojuhtimisele endale. nii palju ma tahaksingi panustada praegu proua Jenseni dokumendile, sest ma arvan, et ühelt poolt on meil olemas siin soov pakkuda infot, aga teisalt peame me olema ettevaatlikud, et me ei pööraks juhtide tähelepanu juhtimiselt kõrvale, suur tänu. suur tänu, nüüd härra Obermeier. suur tänu, härra president. õnnetuste ennetus ja maanteeohutus on olulised valdkonnad ja ma sooviksin siin teha lühikese kommentaari komisjon on teinud ettepanekuid selle kohta, et maanteedele lubataks ka hiigelveokid. see aga ilmselgelt tooks kaasa uusi ohtusid meie maanteedele, sest need maanteed ei ole ehitatud silma, äh, pidades silmas ka neid hiiglaslikke äh, veokeid. Su-, palju võib tulla õnnetusi näiteks möödasõidul, samuti on ohtlikud tunneli tulekahjud Need kohutavad katastroofid näitavad, et meil on autodes tarvis rohkem tule vastu võitlemise vahet, vahendeid, samuti sooviksin ma ka, et et standardiks oleks Euroopa autodes automaatsed tulekustutussüsteemid, need maksavad umbes sada eurot ainult, neid kasutatakse ähm, autospordis näiteks ja see suurendaks palju meie ohutust. suur tänu ja nüüd proua proua Ronsoi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 infokampaania algatamine reisiõiguste kohta on muidugi väga õigeaegne, aga see ei ole piisav selleks, et äh, igasuguste hädaolukordade, et igasuguseid äh, hädaolukordi vältida. me teame, et ikka peavad reisijad ootama aastaid ja kuid äh, selleks, et hüvitist saada, kui on tekkinud reisitõrkeid tähtis on see, et kogu Euroopas respekteeritakse reisiõigusi praktiliste meetmetega. suur tänu! suur tänu! härra volinik Siim Kallas, palun! härra president, austatud parlamendiliikmed, tahaksin tänada veel kord Euroopa Parlamenti ning eriti proua Jensenit suurepärase töö eest õigusloomeprotsessis, mis on viinud siis intelligentse transpordisüsteemi direktiivi vastuvõtmiseni. ootan suure huviga eh, eelseisvat tööd ITS direktiivi rakendamisel. oleme valmis ära kasutama kõiki oma võimalusi, et koos nõukogu ja parlamendiga kohaldada uut direktiivi eelolevatel aastatel, see on tähtis kõikidele si-, sidusrühmadele ja eelkõige tarbijale. tänan! suur tänu, härra volinik ning sõna saab proua Ann Jensen, kes on raportöör. suur tänu! tahan kõiki kolleege tähelepanekute eest tänada. see näitas, et meie parlamendis on palju entusiasmi ja ka palju ootusi selle teema osas, selleks, et saavutada häid tulemusi. tahaksin tänada ka härra voliniku lubaduse eest asuda töö kallale olla va- ja valmisoleku eest koostööd teha kõigi sektori sidusrühmadega. Äh, muidugi on tähtis koostööd teha liikmesriikidega nendes küsimustes, äh, liikmesriigid on äh, ärevil, kardetakse, et iseäranis nendes liikmesriikides, kus on juba ITS-i investeeritud, mm, minnakse üle mingisugustele uutele standarditele, normidele seetõttu oleks hea, et liikmesriikide esindajad tuleksid kokku, kohtuksid ka komisjoni ja parlamendiga, arutaksid praktilised küsimused läbi, mis võivad tekkida seoses uue direktiivi kohaldamisega, et jõutaks ühisele arusaamale, milline on edasine tegevus. me soovime, et meil oleks niisugune dokument, mis arvestaks tegelikku elu, et ei oleks tegemist direktiiviga, mis sunnitakse peale ülevalt, et tekiks tõeline dialoog. meie Euroopa Parlamendis oleme pikalt arutanud intelligentseid transpordisüsteeme, see ei ole mõeldud äh, rumalate jaoks, see on äh, tähtis meile kõigile, kes me soovime arukalt transporti kasutada Ehm, samas ei tohi jääda ootama, et mingi masin või aparaat ütleb teile, mine vasakule või mine paremale. kasutame intelligentselt siis neid uusi intelligentseid transpordisüsteeme, tänan! arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. Uh, other... nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja Äh, järgmine päevakorrapunkt on Sterksi raport sadamasse sisenevate ja sealt väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta. annan sõna neljaks minutiks.